uh, Madam Valean will be in one, two minutes together with us. proua Valean tuleb paari minuti pärast. Envi komisjoni esimees tuleb mõne minuti pärast ja siis alustame istungiga. uh,. Dear friends, I am wait-. armsad sõbrad, ma ootan meie ühise koosoleku algust, uh, aga proua Valeaniga koos tulevad ka ENVI komisjoni liikmeid ning ma ei sooviks alustada nõnda, et keegi siit veel puudu on ENVI komisjonist. ehk siis ma vabandan, aga me peame veel ootama From... juhul, kui keegi on ENVI komisjonist siin, siis eh, see on muidugi väga tore. ahhaa, selge. võib-olla võime sellisel juhul alustada ilma proua Belanita alustaksin siis menetluslikest küsimustest. kõigepealt päevakorra vastuvõtmine ühisel koosolekul. see päevakord on teile kätte jagatud. kas teil on kommentaare, paistab, et mitte. Ehm, minu teadaanded. tuletaksin teile kõigile meelde, et koosolekud kantakse internetis otse üle. E-meeting süsteem on kättesaadav kõigile ITRE ja ENVI liikmetele, assistentidele, fraktsioonide töötajatele ning teil on võimalik oma sülearvutist või tahvelarvutist äh, vaadata koosoleku dokumente. päevakorra kolmas punkt, mis puudutab Energialiidu juhtimise kohta koostatud raportit raportöörid Claude Turmes Roheliste fraktsioonist ITRES-t ja Michel Rivasi Roheliste fraktsioonist ENVist. ning me kaalume siis seda raporti projekti. härra Turmes, vabandust, kolleeg Rivasi ei ole siin aga Claude on küll kohal, nagu alati. ning härra Turmes esindab siis mõlema raportööri seisukohti. minu menetluslikud kommentaarid, kõigepealt tervitan kõiki parlamendiliikmeid mõlemast komisjonist soovin tänada kõiki tehtud hea koostöö eest, eriti proua Valeanni, kes veel siia ei ole jõudnud, ning tänan ka kahte kaasraportööri, kolleege Turmes ja Rivasi. proua Rivasi jõuab siia ilmselt järgmisel korral seda raportit arutatakse ja see võetakse vastu komisjonide ühisistungite jooksul ning iga istungi puhul on olemas eraldi äh, päevakorra projekt. mõlemad komisjonid on nõustunud, et ähm, ühisistungeid juhatavad koos mõlema komisjoni esimehed. järgmiseks aruteluks on ette nähtud üks tund ja kolmkümmend minutit. ning arutelu toimub siis nõnda, et võtavad sõna raportöörid või sellisel juhul üks raportöör ja tema järel variraportöörid. lubage, ma ütlen ka alustuseks paar sõna omalt poolt, leian, et kogu see teema on väga oluline me räägime Energialiidust, selle viiest tahust, me oleme endale seadnud mitmeid erinevaid eesmärke ja need eesmärgid on ka vaja reaalselt ellu viia selleks, et rakenduse kaudu luua kõikehõlmav, tugev, vastupidav energialiit ja peamine küsimus seisnebki selles, kuidas oma otsuseid ellu viia. see ongi kõige tähtsam küsimus sest kui ei ole juhtimist, mis on tõhus, suunatud turule, ori-, teistele küsimustele, et kaitstakse lähimust, siis sellisel juhul ei suuda me Energialiidu ambitsioonikaid eesmärke täita. just sel põhjusel ongi see raport nii oluline, sest see puudutab juhtimist. eesmärk on ju ka täita neid eesmärke, mis on ähm, puhta energiapaketi teistes dokumentides ette nähtud, on ju kaheksa seadusandlikku ettepanekut, millest ainult üks puudutab juhtimist. kõik eesmärgid sätestatakse aga seitsmes ülejäänud raportis, seega mul on väga hea meel, et mõlema äh, juhtkomisjoni liikmed, näiteks härra Jose Blanco Lopez ja ka härra Adam Dierek on siin, või siiski ei, kahjuks ei. aga tänan teid siia tulemast, hea kolleeg. ning mul on hea meel, et võime oma arutelu alustada. For being together with us. We started a few minutes ago. Sorry about that. Welcome to all of you, colleagues from uh, Envi Committee, ITRE, all tere tulemast taas kord kõigile Envi ja ITRE komisjoni liikmetele. nüüd siis palun härra Turmesel, raportööril, esitleda meile oma raporti projekti ja ka proua Rivasi raportit. Claude, sul on sõna. aitäh, Jerzy! Äh, Michelle Rivasi käis eelmisel nädalal silmaoperatsioonil, ehk siis ta veel ei saanud siia jõuda, aga loodame, et homme on see juba võimalik. arvan, et te olete meie raportit lugenud ma pean ka ütlema seda, et väga novaatorlik on see, et me saame seda tööd niimoodi koos teha Envi kolleegidega, sest tõesti kliima- ja energiapoliitika tuleb omavahel integreerida. ma ei hakka laskuma ettepaneku detailidesse, te olete seda ilmselt lugenud, aga rõhutan siit üht-teist. arvan, et on vaja nii-öelda süsinikueelarvet sellest, et aru saada, et kliimamuutus on mahu probleem on teatud maht, millest ei saa üle minna. Eh, ning just järgmisel aastakümnendil tuleb teha need olulised muudatused, et piirata kliimamuutust. nagu volinik Moedas, kes pärastlõunal siia tuleb, ehm, ütleb, et võtmesõnaks on kõige nullini viimine, cut to zero, teatud valdkondades on see lihtsam, näiteks elamuehitusel, aga see tuleb ka tuua näiteks kütte, transpordi, teistesse valdkondadesse, sest muidu on fossiilkütustest raske nendes valdkondades vabaneda. ma arvan, et komisjoni esialgne ajakava, mis seisnes siis selles, et kõigepealt täita kahe tuhande kolmekümne aasta plaanidega ja kolme aasta pärast kahekümne, kahe tuhande viiekümnenda aasta plaanidega, ma arvan, et selline lähenemine ei ole produktiivne, äh, vaid paralleelselt peavad hakkama valitsused mõtlema sellele, sellele, et missugune on tee aastani kaks tuhat viiskümmend ning muidugi detailsemalt tuleb mõelda sellele, mida järgmise kümne aasta jooksul tuleb teha. me ei saa valitsustes mõelda äh, nendest kahest plaanist nõnda, et asi muutuks kontraproduktiivseks minu jaoks energialiit ja mitte ainult selle juhtimine, aga energialiit üldiselt puudutab uusi töökohti Euroopas, uut majandust, ka uut geopoliitika dimensiooni, vaadake eh, hiljutisi aktsionäride koosolekuid naftafirmades, kõik on saanud aru, et nafta nõudlus on tippu jõudnud ja me kõik tegelikult näeme seda, kuidas sellised riigid nagu Venemaa, Saudi Araabia, nüüd ka president Trump eh, on ühel pool, teisel pool aga tehnoloogiajuhid nagu Euroopa, India ja Hiina. mulle tundub, et energeetika vallas eh, geopoliitika on nihkumas ning mõju saavad juurde just eh, innovatiivsed jõud, mitte need, kellel on lihtsalt ressursse ehk siis insenerid, teised teadlased, nende jaoks on see suurepärane võimalus, aga neid võimalusi saab ära kasutada ainult siis, kui me teeme koostööd. ehk siis minu ettepanek oleks rääkida sellest, et äh, on vaja olla koos, on vaja olla tugevamad, tuleb kaasata kodanikke, mis tähendab seda, et süsteemidesse on vaja rohkem läbipaistvust, aga ka meie Euroopa Liidu tasandil ja ka valitsuste tasandil äh, meie ja me ei saa seda asjaolu muuta, me oleme tegelikult kodanikest kaugel. jah, need, kes on teemast väga huvitatud, siis neid me võime kaasata sidusrühmadena, aga meil on tegelikult vaja aru saada, et meie Brüsselist või, või ka inimesed Berliinis näiteks ei saa igat Saksamaa kodanikku kaasata, ei, seda tuleb teha kohalikul tasemel, näiteks äh, linnapead saavad seda teha, Kopenhaageni linnapea saab oma linna inimestega rääkida. ehk siis komisjoni lähenemine on liiga üldine, me ei pea mitte ainult teavitama äh, isikuid, vaid me peame nad mobiliseerima ja asi puudutab ka töökohti, sealhulgas maapiirkondades, päikeseenergiat või tuuleenergiat ei kasutata ju või ei korjata õigemini äh, kusagil kesklinnas, vaid ikka maapiirkondades. ja vaadake, kui suur võimalus see on, sellepärast et on suur sissetulekute lõhe maa- ja linnapiirkondade vahel, ehk siis tuleb keskenduda linnapeadele ja ka maapiirkondadele. teiseks, see teema puudutab investeeringuid Äh, ega siin avaliku sektori rahastusest ei piisa, vaid tuleb ka erasektori rahastust kaasata ning kui te tahate, et erasektor investeeriks, siis investor tahab näha ähm,, mida tema vahenditega tehakse, mis on see eesmärk, ja ta peab saama teada, mis saab näiteks aastaks kaks tuhat viiskümmend, ta peab teadma, mis on investeeringu tootlikkus, mida ta saab oodata, seda kõike on vaja tarvis pakkuda ja investoritele kindluse pakkumine äh, koosneb sellest, et turud on hästi ähm, üles seatud ja ma vaatan oma EPP kolleegide poole, Gunnar, Kristjan, jah, ma arvan, et koos Rahvaparteiga suudame me need turud hästi välja kujundada küll, aga siin on ka planeerimise aspekt. sellepärast, et elektromobiilsuse teema ähm, ei hakka toimima, kui ei ole võimalik sõidukeid laadida ehk siis planeerimine on väga oluline, samuti hoonete renoveerimine. Ehm, selle puhul on vaja institutsionaalset võimekust linnades. ma vaatan näiteks kolleeg Moisneri poole, kui me tahame, et äh, Läänemeres hakatakse äh, merre tuulikuid paigutama, siis on vaja ühist ruumilist planeerimist. ja planeerimine tegelikult, kui seda õigesti tehakse, siis see kindlasti aitab investoreid ja viimaseks, Euroopa raha on vaja nutikalt investeerida. näiteks elektrivõrkude ühendamine on midagi sellist, mis aitab praegu Balti riikidel olla vähem sõltuvad Venemaast, mis aitab Hispaanial ennast siduda Prantsusmaaga, Iirimaal eh, ennast ehm, siduda kontinentaal-Euroopaga, kui Ühendkuningriik meid maha jätab. aga nüüd on tarvis ähm, rahastust Ida-Euroopa hüveks, näiteks eh, kütteostuvõimekuseks tagamiseks, samuti renoveerimistöödeks, on vaja suurt, suuri investeeringuid, eh, näiteks meretuuleparkide rajamiseks eh, Rumeenia, Poola, Bulgaaria hüvanguks, miks ei võiks olla sellist fondi, mis võimaldaks ka kodanikel saada rahastust investeerimispangast teatud tingimustel. just selliseid asju on meil vaja. ja see puudutab ilmselt ka regionaalpoliitikat. mina isiklikult arvan, et kui struktuurifondade rahad jõuaksid otse linnadesse ja piirkondadesse, siis sellest oleks kasu. sest see aitaks meil kasutada oma suurepäraseid Euroopa tehnoloogiaid, aitäh! aitäh! Teil oli tegelikult kümme minutit kõneaega kahe raportööri kohta kokku, aga te rääkisite pisut lühemalt, hea küll. rahvapartei variraportöörid proua Delahai Envi komisjonist ja härra Höppmark ITRE komisjonist. Teil on sõna, head kolleegid. suur tänu, esimees. kõigepealt pean vabandama, mis puudutab äh, Äh, seoses seda hilisemat äh, algust äh, ei saa ma siia lõpuni jääda, sellepärast et mul on muud kohustused, aga Gunnariga teeme tihedat koostööd ja kindlasti seega olen kursis, mida te siin pärast arutate, mis puudutab meie ühist koosolekut Keskkonna ja ITRE komisjoni vahel. see, mis kolleegid selgitasid, mis puudutas vastutust äh, ja geostrateegilist lähenemist, mina olen keegi, kes on pragmaatiline, jalad maas isik ja ma lähtun nendest kohustustest, mis me oleme omale võtnud äh,, arvestades, et tegemist on eelkõige juhtimisega, mis puudutab erinevate direktiivide kogu, mis energiavaldkonda puudutavad ja sellega seoses on vaja ka kinni pidada Pariisi äh, leppest ja tegemist on koordineerimisvahendiga energia ja kliimameetmete valdkonnas. aga samas äh, ei tohi me olla liiga piiratud ja see juhtimisme-, need juhtimismeetmed ei tohiks paika panna ettekirjutusi teha kõike seda, mida on vaja täpselt teha. ja tegemist on kohaga, kus meie peaksime objektiivselt arutama, mis puudutab taastuvenergiat, äh, energia tulem-, tõhusust ja kõike seda ja sellest lähtuvalt ka tegutseme. liikmesriikide otsustada peaks minu arvates jätma meetodid, sest õppude lõpuks nemad on need, kes on kursis olukorraga, mis on konkreetselt äh, koha peal energia ja kliima osades ja ka selles osas, kuidas tegutseda. sest Euroopa tasandil äh, ootame me eesmärkide täitmist, äh, mille me oleme paika pannud ja mis on ära toodud ka Pariisi kliimaleppes kindlasti tuleb olla pragmaatiline, peab võimeldama, tagada teatud paindlikkus, on vaja arvesse võtta äh, keskkonna majandusmõjusid, sest olukord on väga erinev erinevates geograafilistes piirkondades aga me peame üheskoos liikuma eesmärkide suunas, millele me oleme oma nõusoleku andnud. üks põhimõtteline küsimus, mis puudutab ETS-i, eh, seda käsitletakse lisades, mitte dokumendi põhiseisus seda arvesse võttes ja meie arutelusid arvesse võttes mulle tundub, et ETS peaks olema osa teksti põhiosas ja lõpetuseks ütleksin järgmist, kui me tegutseme pragmaatiliselt, kui me võimeldame kõigil tegutseda vastavalt oma olukorrale, piirides halduskoormust ja mõju keskkonnale ja lähtudes parematest juhtimispõhimõtete õigusloomest, suudame me olla edukad. meil on vaja leida investorid, rahastamisvahendid ja me peame oma eesmärke kõige selle juures arvesse võtma. me ei tohiks minna liiga kaugele, liiga jõuliselt, liiga kiiresti, selleks et me üheskoos saaksime kõik õiges suunas liikuda ja lõpetuseks ütleksin ma, et minu arvates on tegemist väga huvitava aspektiga, mida peaksime arvesse võtma et äh, tegutseda tuleb paremini, mitte rohkem, aitäh! Uh, härra Hepard, palun! aitäh ja suur tänu ka raportööridele ja minu äh, kaasvariraportöörile. minu poolt äh, mõned mõtted, esiteks härra Toormas juba mainis seda, kavandamine, kavandamine ei tähenda mingisugust kommunistlikku lähenemist ja ma olen sellega täiesti nõus aga tahaksin ka öelda, et suur erinevus siin on see, et kui kavad on olulisemad kui reaalsus, siis tekib probleeme. on üks ütlemine, kui kaart ja reaalsus erinevad, siis me peaksime valima selle, mis on reaalselt ja just selline tasakaal tuleb leida ka siin, kuna meie vaatepunktist on oluline mitte see eesmärkide arv või raportite arv, oluline ei ole see, kui palju meil on kavasid, oluline on see mehhanism ja need struktuurid, mis me saame paika panna, mis eh, toovad eh, Euroopa Energialiidu reaalsusse. meil on vaja Energialiitu ja meil on vaja, et see toimiks. sellisel juhul me, me suudame väga palju saavutada. kliimaeesmärgid uute tehnoloogiate väljatöötamine, need kõik tulevad äh, turu äh, arengutest, mitte aga toetutest ja kavadest, need tulenevad innovatsioonist, konkurentsist, avatud turust. ning sellepärast peame me looma need struktuurid, mis äh, hõlbustaksid piirkondade koostööd, mitte ülalt allapoole, vaid äh, just nii, et lihtsustatakse piiriülest kaubandust, kui nõudluse pakkumine on seal ja seda saab piiriüleselt paremini ära kasutada. me toetame ühendusi. me peame tagama, et kõik uued energiaallikad on kasutatavad, seetõttu me peamegi olema turule orienteeritud, vastasel juhul meil on vananenud struktuuridega tegemist. me peame äh, arvestama fakti, et liikmesriigid ise otsustavad, mis energiat nad kasutavad, aga me peame kõik koostööd tegema. väga palju sellest, mille me oleme, mida me oleme siiani täna juba arutanud, aga mida me võime lugeda ka raportist, annab äh, pehmelt öeldes mõtteainet, aga ka ainete aruteluks. ma leian, et et äh, põhiküsimustes meil on samad eesmärgid, aga peamine erinevus on see, kuidas neid eesmärke saavutada. omalt poolt meie prioriteerime selle, et me suudaksime tagada, et reaalsuses mehhanismid toimivad äh, õiges suunas, äh, et piiriülene kaubandus toimib, uut, uued energiaallikad on saadaval, turud on avatud ning avatud ka uutele tehnoloogiatele, see on meie lähenemine ning ootame juba arutelu pikisilmi teiega. aitäh, kolleeg! järgmisena variraportöörid Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimelt proua Griffin, Itre ja härra Sorinio. ma võib-olla näen und, aga Envi, mitte Itre, eks ole, selge. nüüd Envi, jah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 a porta-bandeira, que é o, o, o reforço do combate à pobreza energética. Estas são nende põhimõtete eest, mis puudutavad äh, energiavaesusega võitlemises. me oleme valmis üheskoos äh, tegutsema ja minu kolleeg Theresa Griffin saab nüüd täpsemalt äh, lisadusi teha, aitäh! aitäh, kolleeg proua Griffin! aitäh, Jersey, kallid kolleegid! kinnitan, mida Claude ütles, tervitan, et Itten ja Envi teevad selles küsimuses koostööd ning pole ka üllatav, et olen enamikuga Karlose sõnavõtust nõus. tänan raportööre ettepaneku eelnõu eest, see liigub täiesti õiges suunas, väga head koostööd on selle dokumendiga seni tehtud. raportöörid püüavad saavutada seda, et arutelu ja perspektiiv nihkuks linnukeste kirja saamiseks selleni, et äh, töötatakse välja pikaajalised kliimastrateegiad ja väljavaated selleks, et see oleks atraktiivne ka investoritele ja mina toetan sellist lähenemist. selles kontekstis toetame me seda, et äh, ühtlustatakse riiklikud äh, kliima kavad äh, pikaajaliste strateegiatega, siis me saame kinni pidada äh, Pariisi kokkuleppe ambitsioonidest Euroopa Liidu õiguses ning kui me seome määruse äh, regulatsiooni siduvate sihtmärkidega, siis aitab seda saavutada, kui me kaasame erinevad sidusrühmad nii plaanide väljatöötamisse kui rakendamisse ja muudame kavad äh, kodanikele läbipaistvaks pikaajaliseks strateegiaks on see võimalik, samuti tuleb välja töötada pikaajalised äh, energiaprojektid ning äh, suurendada piiriülest koostööd. sotsiaaldemokraatide variraportöörina äh, räägiksin ka täiendavatest äh, muudatusettepanekutest kahes valdkonnas. mis puudutab äh, kütteostuvõimetust, siis äh, tahaksin rõhutada, et liikmesriigid peavad selle mõiste määratlema, määratlema ka haavatavad tarbijad vastavalt Euroopa Liidu indikaatoritele. Neil palutakse koguda ja jagada andmeid uue Euroopa kütteostuvõimetuse seirekeskuse aspektist soovitakse vähendada haavatavate tarbijate eesmärkide hulka ja töötada välja tegevuskava, kuidas neid eesmärke saavutada. samuti tahaksin korrata, mida Carlos juba ütles selles osas, et meil on vaja õiglast eh, siirdealgatust ja fondi, me teame, et energiasiire võib negatiivselt mõjutada töötajaid ja kogukondi erinevates Euroopa Liidu piirkondades. selline Euroopa Liidu algatus aitaks toetada neid eh, kui me läheme üle kestlikumale majandusele, toetatakse Euroopa projektidega töötajate oskuste parandamist, sotsiaalset kaas-, kaasamist ja uut, uue, uue taristu väljatöötamist. ootan juba pikisilmi koostööd teiste variraportööride ja raportööridega, me peame koostööd tegema linnade ja kohalike omavalitsustega, tagamaks, et kodanikud on selle energialiidu keskmes, aitäh! aitäh, Theresa. kolleeg Ian Duncan ECR-ist. Envi esindajana teda ei ole siin, siis Evžen Tošenovski samuti ECR-ist esindab ITRE-t e ning tema kõneleb mõlema ECR-i rap-, variraportööri nimel. aitäh, Jüri! suur tänu, esmalt eh, tahaksin tänada Claude'i selle ettepaneku eest, mis meie ees laual on. samuti tahaksin tänada teda selle eest, et on tagatud meile piisav võimalus selle olulise raporti arutamiseks temaga. tegemist on raportiga, mis tuleb sügise jooksul äh, arutada ja vastu võtta. olen raportööridega nõus. seadusandlikku menetlust tuleb lihtsustada selleks, et oleks tagatud, et äh, probleemid ei muutuks liiga keerukaks. samuti olen nõus sellega, et äh, peame ootama ja vaatama, kuidas riiklikud tegevuskavad toimivad, need peavad olema võimalikult tõhusad ja hästi toimivad, nad peavad olema hästi mõistetavad kõigile sidusrühmadele liikmesriikides. komisjoni ettepanek paistab olevat üsna üksikasjalik ning põhjalik ning see võib viia täiendava halduskoormuseni, kui me hakkame rääkima rakendamisest, seega oleks lihtsustamine väga hea idee aga muidugi tuleb seda veel arutada. kus me ei ole nõus ettepanekuga, on eesmärgid, mis raportööri eelnõus on paika pandud. ma olen veendunud selles, et siin raportis ei ole kohta üksikute eesmärkide paikapanemiseks, selleks on teised eesmärgid, mis on selle raportiga seotud. võib tekkida probleeme, kuna need eesmärgid võivad äh, olla äh, lahknevad äh, nendega, mis on toodud teistes raportites ja see võib muuta olukorda keerulisemaks. aga see raport ei tohiks muuta olukorda keerulisemaks, vastupidi, see peaks paika panema raamistiku, milles liikmesriigid ning investorid eelarved äh, suudaksid äh, jääda piisavalt paindlikuks selleks, et oleks võimalik lahendada need probleemid, mida me soovime lahendada. probleemid on ka seoses gaasi küsimusega, kuna puudub piisavalt mõju, piisav mõju tööstuse poolelt, meie eeldasime siin suuremat paindlikkust nagu oleme näinud, siis uute eesmärkide paikapanemine, nagu ma juba olen öelnud, ei ole vastuvõetav. sellega peaks tegelema teised raportid. nagu Claude on raportis ette näinud, üks küsimus on energiatõhusus, nelikümmend protsenti ilma mõjuhinnanguta kuna liikmesriikidele peaks jääma võimalus äh, ise tegeleda eesmärkidega, see puudutab ka taastuvenergiat ja neljakümne viie protsendist määra, meil on väga keeruline sellega nõustuda. samuti tekitab meile muret see, et äh, erinevate energialiikide kasutamine võib probleeme tekitada, see on ju liikmesriikide pädevuses ning määruse ettepanekust ei tule mingisugust kindlust selles küsimuses liikmesriikidele, milline tee eesmärkide saavutamiseks valida, nagu teised kolleegidki on öelnud. olen kindel, et see, seda raportit arutatakse veel ka tulevikus, ootan juba neid arutelusid ning olen kindel, et üheskoos õnnestub meil leida õige tee edasi. tegemist on ju raportiga, millel on oluline mõju mitmete liikmesriikide tulevikule suur tänu raportööridele, teil oli kuus minutit aega, saite vähema ajaga hakkama. sarnane olukord on Aaldega, kolleeg Erbenjan Gerberandi, kes Envit esindab, teda ei ole, aga Karoliina Puntset ITRE esindajana teda samuti ei ole, aga proua Maisner saab sõna võtta mõlema raportööri nimel jah, suur tänu, esimees. ma arvan, et ma ei kasuta samuti kuute minutit ära, võib-olla täna selle tõttu koostöö, koosolek on lühem. nagu öeldud juba, on meie ITRE ja ENVI ja variraportöörid äh, täna hõivatud, aga ma toon teieni järgmised põhimõtted nende poolt. esiteks tervitame komisjoni ettepanekut, milles on mitmeid positiivseid elemente, näiteks äh, siduvad äh, eesmärgid, see aitab tagada võrreldavust ning äh, nõuet liikmesriikidele ühendada oma riiklikud tegevuskavad taastuvenergia eesmärkidega riiklike siduvate eesmärkide puudumine on kahetsusväärne, see oleks kõige lihtsam viis äh, eesmärkide saavutamist tagada. oluline on see, et paika on pandud tugev juhtimismehhanism, mis aitab äh, saavutada eesmärke ja tõmmata ligi välisinvesteeringuid. see sõltub liikmesriikide äh, panustest finantsmehhanismi investorite kindluse aspektist rõhutame, kui oluline on pikaajaline perspektiiv, mis läheb kaugemale aastast kaks tuhat kolmkümmend. see on võtmetähtsusega investeeringute ligitõmbamiseks, eriti kui me räägime pikaajalistest suurtest taristuprojektidest. lõpetuseks, aga mitte vähem tähtsana, äh, sidusrühmade kohustuslik kaasamine on oluline element, me soovime seda veel tugevdada, me peame tagama, et riiklikud kava, riiklikes kavades saavad osaleda kõik sisu äh, sidusrühmad nii kavandamis kui teistes etappides. teeme ka muudatusettepanekuid ja ootame viljakat koostööd variraportööride ja raportööridega. see oli siis variraportööride poolt ning omalt poolt ka mõned kommentaarid. esiteks soovin tänada raportööri väga kirgliku kõne eest, see oli tõesti põhimõtteline ja liikus väga õiges suunas väga hea on see, kui me räägime strateegilisest partnerlusest linnade, aga ka maapiirkondadega äh,. alguses arve, arvasin, et unustasid maapiirkondu pi,, piirkondi mainida, kuna ise olen sealt ka pärit, siis tean, kui oluline on nende inimeste kaasamine. ka Euroopa ühendamise taristu äh, võrkudega seoses tõusetus ka mina äh, TRAN komisjoni esindajana olen sellega tegelenud taastuvenergiate kasutusele võtmisest oleme, räägime ja see on juba rakendusfaasis, äh, mis puudutab äh, energiavõrk, võrkudest, siis see on äh, ka energiataristu osas väga oluline ettevõtmine. muidugi päikeseenergia toimib paremini lõuna pool, enamasti suvel ning tuuleenergia enamasti põhja pool kombineerime need kaks võimalust ja toome need inimestele samamoodi nagu lo-, loodete energiat ja tulevikus on see väga oluline, eriti just talvel äh, on oluline, et me saame paremini kombineerida erinevate aastaaegade pakutavad võimalused Euroopas. aga on oluline, et see jõuaks äh, ka inimesteni ja selleks on vaja taristut, võrke ja me peame inimesi veenma, kuna vahel, eriti just Saksamaal, äh, võrkude küsimustega ei tegelda, kuna inimesed ei soovi selliseid asju oma äh, hoovis näha. aga me peame inimestele ütlema, et kui te tahate, et energialiit toimiks, siis meil on vaja ka taristut ja me peame võitlema igal pool toimiva energialiidu eest. ma arvan, et kui me teeme seda koos, siis see õnnestub, eriti äh, kuna raportöör nii kirglikult sellest kõneles, siis olen veendunud, et meil õnnestub Energialiiduga ühel päeval loodetavasti peatses tulevikus edasi liikuda. suur tänu, proua, nende kommentaaride eest. kolleeg Joao Ferreira. ITRE komisjonist teda ei ole siin, aga Katariina Konechna ENVI komisjonist on samuti variraportöör kuue esindajana ning äh, teie kolleeg äh, võite sõna võtta mõlema variraportööri nimel. Äh, suur tänu. ale mé vystoupení bude především za mne. Suur tänu, pean härra Pereira nimel vabandama, et ta siin ei saanud olla aga ma ei saa kahjuks tema nimel kõne, kõnelda, olgugi et oleme koostööd teinud tihedalt. novembris kaks tuhat kuusteist otsustas Euroopa Komisjon esitada eh, puhta energia paketi, energialiidu paketi. ettepanekus on võtmetähtsusega dokument selleks, et oleks tagatud poliitikate ja meetmete elluviimine eesmärkides, Energialiidu eesmärkide saavutamiseks, mis võtab arvesse eh, juba aastaks kaks tuhat kolmkümmend paika pandud eesmärke ja nende saavutamist, seetõttu peangi neid küsimusi arutama, ma ei tea, miks just eh, seda dokumenti esimesena arutatakse. kallid kolleegid, vaadake neid probleeme, mis meil on olnud eelmiste pakettide eh, lõpuleviimisega meil on siin väga palju probleeme dokumentide vastuvõtmisega nõukogus veel rohkem, mitmes liikmesriigis on olnud probleeme äh, selle küsimusega, tuntakse, et talutakse üksteise varvastel, äh, sõidetakse üle lähimuspõhimõttest ning seda kõike arvesse võttes on väga keeruline aru saada, miks riiklikuid tegevuskavasid õigeaegselt komisjonile ei esitata, kuna just need on ju vajalikud. kaks tuhat kaheksateist tähtajana peaks olema täiesti teostatav, aga kui me vaatame, kuidas arenevad äh, läbirääkimised, äh, siis oktoobriks oli on meil kavandatud kuus variraportööride kohtumist, aga me teame, et kui me isegi ETS-iga äh, lõpetatud ei saa, siis äh, ei liigu edasi ka teised, e SR äh, oktoobris peaks arutellu tulema ning ülejäänud teemad on teadmata ajaks edasi lükatud. me näeme, kuidas Euroopa Liit seda tööd kavandab, aga liikmesriikide poolsed panused äh, on ju oodatud äh, kahe tuhande kolmekümnenda aastani, aga kõik need eesmärgid, mida me püüame saavutada, sellega seoses tekib küsimus, et mis saab siis, kui me võtame ühte aspekti puudutava dokumendi vastu, aga äh, täiesti uued numbrid äh, tulenevad näiteks er-, energiatõhususe direktiivist. me näeme, et siin on tegemist äh, populistliku lähenemisega, mitte hästi läbimõeldud lähenemisega, me ei soovita äh, sellist süsteemi, et ESI puhul me ei tea, mis on selle tagajärjed, komisjon on esine, esi-, esindanud energiatõhususe direktiivi teksti, vähendamaks süsinikuheitmeid, samas räägib volinik, et hinna vähendamise alane ettepanek tuleb seoses ETS-iga, mis on seotud samuti ka kasvuhoonegaaside vähendamisega, mis on iseenesest väga hea, aga see mõjutab ju kogu seda tasakaalu ETS-süsteemis äh, terves Euroopa Liidus. puudu on siit äh, selle kirjeldus, kuidas äh, negatiivsed tagajärjed seda mõjutavad, me ei ole seda praeguseks läbi mõelnud, me ei tea, milline on peamine instrument, millega CO2 heitmeid vähendatakse Euroopa Liidus praeguseks, LNG vähene lõimitus, see kõik mõjutab seda. me ju teame, et pakkumine on suurem kui nõudlus ühel hetkel ja see tähendab, et me peame sulgema erinevaid äh, tootmisjaamu. liikmesriikide äh, tegevuskavad peavad lähtuma ka sellest, äh, mis toimub Euroopa Liidu ETS-süsteemiga ja arvesse võtma ka seda, et turg, kas turg toimib või ei toimi ja kui me nende dokumentidega edasi läheme, siis me peame kõike seda arvesse võtma. mul on väga hea meel, et ITRE-s sellest räägitakse, kuna energia mõjutab läbivalt kogu seda paketti, kui energia aspekt ei toimi, siis äh, kukub kokku kogu pakett aga raportöör kahjuks ei ole sellest aru saanud, isegi nõukogu ei ole selles osas survet avaldanud ning me ei tea, millal sellega tegeldakse. õigusteenistusel on sellega seoses käed tööd täis, kuna nemad peavad uurima osalisi dokumente mis äh, kõik mõjutavad äh, juhtimismeetmeid ja põhimõtteid. ma, mina ei leia, et me peaksime septembris juba seda tegema, see ei ole vastutustundlik lähenemine, see ei anna head tulemust ja seetõttu mina toetan seda, et me lükkame selle hilisemaks. see, mis praegu toimub, on äh, liiga kiire, pole sidus, ei lahenda ühtegi probleemi, avaldab survet läbirääkijatele ning ei äh, leia meile mingisuguseid lahendusi ei Euroopa Liidus tasandil ega kodanike tasandil. kuus minutit oli ette nähtud kahe variraportööri kohta. EFTD kolleeg Darja Tamburano ITRE esindajana teda ei ole kohal, aga Pier Nicola Pedicini ENVI komisjonist äh, saab mõlema variraportööri nimel sõna võtta. EFTD jah, olen omaväisen. tahaksin omalt poolt öelda, et meie seisukoht ehk siis minu ja Dario seisukohad on sarnased. meil on väga hea meel selle üle, et meil on ühine seisukoht nii ENVI kui ka ITRE komisjonis. meil on ühine arvamus, me leiame, et Energialiidu juhtimine äh, puudutab liikmesriikide kohustusi, eesmärgid peaksid olema igale liikmesriigile siduvad ja mitte ainult Euroopa Liidule tervikuna, sest iga liikmesriik peab kandma vastutust. me arvame, et meil oleks vaja tõelist plaani, tõsist plaani selleks, et üle minna eh, fossiilsete küpsus, kütu-, kütuste subsideerimisest ja see peaks puudutama kõiki liikmesriike kui me soovime üleminekut Energialiidule, mis lähtub taastuvenergiaallikatest, siis äh, leian mina, et toetuste toet-, lõpetamine fossiilkütustele on ainus viis edasi. loodetavasti Euroopa Komisjon ei kasuta tavapärast ähm, ettekäänet, et äh, ja me tõesti äh, tunnustame härra Turmese ja proua Rivasi äh, jõupingutusi eriti selles osas, mis puudutab läbipaistvuse suurendamist ning kodanike kaasamist kogu energiapoliitika ja selle mõju lähenemisse, minu arvates on see väga oluline. me leiame, et liikmesriigid peaksid olema kohustatud võtma otsuseid, mis äh, lähtuvad kohalike kogukondade arvamusest, mitte nii nagu tavapärasest, ehk siis ainult lihtsalt peale suruda energiapoliitika otsuseid kohalikele äh, poliitikate osas, mis ei too neile mingisugust kasu, kes sellest kasu, äh, kes omakorda peaksid kasu saama. me toetame seda, et Euroopa Komisjonist on vaja paluda hinnangut metaanile selleks, et äh, metaaniheiteid vähendada sellised on meie mõtted äh, lühidalt öeldes. suur tänu, kolleeg, aitäh nende märkuste eest. ja järgmisena härra Jean-Luc Schaffhauser ITRE komisjoni nimel, teda ei ole kohal, aga proua Mirei Tornano ENMi komisjonist esindab samuti ENF-i ja saab mõlema kolleegi nimel sõna. suur tänu, esimees suur tänu kaasraportöörile tehtud töö eest. mina ei saa loomulikult täita neid järelevalve nõudmisi, mis raportis on, mis puudutavad kontrolle, mis puudutavad ÜRO põhimõtteid kliimamuutuste osas, aga samas ameeriklaste kliimaleppast taganemine kohustab meil pragmaatilised olema ehk siis ainus viis, mida Euroopa Liit ei suuda tegemata jätta, Äh, ähm, äh, saab tegutseda ainult seal, kus USA samuti on rahvusvahelisel tasandil kaasatud. kõik äh, taastuvenergiaallikad kahe tuhande viiekümnendaks aastaks peavad arvesse võtma ka seda, mis tõesti on taastuvenergia ja mis mitte Äh, makromajandusliku partnerluse osakaalu hindamine juhtumipõhiselt, samas jätkusuutlik tegevus selleks, et tuulepargid ole, on jätkuvalt küsimuse all. tegemist on tootmiskuludega ja lammutamiskuludega, mis on üsnagi kõrged ja kasutatud materjalid nende tootmises ei ole jätkusuutlikud. samuti peab meelde tuletama, et see energiaallikas äh, tekitab ähm, elektromagnetlained ja häirib sided ja häirib mitmeid kaitstud linde, mis puudutab äh, meres olevaid tuulikuid, siis takistab see kalureid, kes seal oma tööd teevad. ja see ei ole väga jätkusuutlik ja tegemist on väga kalli lähenemisega samamoodi äh, päikesepaneelide keskuste loomine nõuab veel väga palju arenguid, mis puudutab tarist, taristuid ja selle tehnoloogia keskkonnasõbralikkus on samuti küsimusel ning äh, selle mõju energiahinnale on omakorda hetkel ebaselge. mis puudutab heiteid äh, metaani puhul, tegemist on palju võimsama gaasiga kui sise, CO2-ga igal juhul Euroopa Liidu tegevus selles küsimuses peab olema mõistlik ja ei tohi mingil juhul äh, kuidagi ohustada meie põllumajandustootjaid äh, ja metaani osas tuleb kindlasti arvesse võtta, et nende olukorda ei tohi kuidagi kahjustada, vaid tegutsema tuleb äh, konstruktiivselt äh, sellisel niivõrd olulisel teemal, aitäh! Thank you very much. suur tänu, proua. aitäh nende märkuste eest. variraportöörid äh, aga lisaks sellele on meil ka puhta kliimapaketi ähm, muid esindajaid siin, raportööre, variraportööre ja teisi. Äh, aga nüüd annaksin koosoleku juhatamise üle kolleeg Vale Annile, palun aitäh, ma eeldan, et ma ei ole lihtsalt teadvustaja, teadvustaja rollis siin, vaid saan sisuliselt tegutseda ja, ja jätkame seda sisulist arutelu. selle paketiga on seotud, nii nagu ka esimees Puusek ütles, muud teemad, mis on tihedalt seotud selle teemaga. seega näiteks taastuvenergia direktiivi äh, ettepaneku raportöör võiks sõna saada. kõigepealt härra Blanco Lopes, palun kaheks minutiks. suur tänu tahaksin alustuseks õnnitleda proua Rivasit ja härra Turmesit suurepärase töö eest. aga samas tahaksin teie tähelepanu pöörata ka väga kriitilistele küsimustele, loomulikult võtame me kliimavaldkonda tõsiselt süsinikuheite vähendamine majanduses ei ole midagi, mida me saame valida teha, vaid me peame seda teha, tegema. sellepärast tahaksin kiita seda raportit, mis on kooskõlas Pariisi eesmärkidega ja mis minu arvates täiendab ettepanekut, mille mina raportöörina eh, tegin taastuvenergia raportööri osas Need kaks äh, raportit täiendavad üksteist, nagu öeldud, siis võimaldab see meile paika panna parema raamistiku, mis lähtub siduvatest eesmärkidest äh, riikide põhiselt, liikmesriikidelt oodatakse konkreetsete eesmärkide elluviimist äh, lähtudes direktiivist, mis julgustaks pühendumust, kavandamist ja rakendamist ning küsimus on selles, et see protsess viiks selleni, et julgustada rahastamisteadus, uuringuid ja innovatsiooni ja suurendavaid jõupingutusi eesmärkide saavutamisel. kogu lähenemine peaks olema ambitsioonikam kui see, mis komisjon ette pani. selles ettepanekut, mis mina homme teen, olen ma välja öelnud, et meie eesmärgid peaksid olema vähemalt kolmkümmend viis protsenti kaks tuhat kolmkümmend aastaks taastuvenergiat, see on võimalik see läheb, me läheme kaugemale, me räägime siin ka tervishoiust, tööhõivest ja julgeolekust. tegemist on eesmärgiga, mis kaks tuhat neliteist aastal komisjon leidis käsitlemist, mis puudutas tehnoloogia ja hinna järsku vähenemist, mis mõjutab olukorda pikemas perspektiivis energia ja kliimameetmed on ühe mündi kaks poolt meie tegevuste koordineerimine selleks, et tagada, et me saame oma eesmärgid saavutada, äh, on äh, ülitähtis ja ma usun, et selle ettepanekuga teeme me suure hüppe õiges suunas. ja järgmisena härra Karins. aitäh väga palju on juba öeldud ja tahaksin tulla tagasi selle juurde, mida Claude Turmes päris alguses ütles. see, mida ma kuulen äh, väga tihti, on, kuidas seda öelda, üleskutse tegevusteks, äh, eesmärkide saavutamiseks kliimavaldkonnas ja kindlasti kahtlemata on tegemist olevu, olulise küljega. aga mina ja ma arvan, et ma ei ole ainus, kes seda nii näeb energialiidu, liit on midagi enamat kui see üks aspekt. kuulates teisi, äh, tuletasime endale meelde, komisjoni lehelt on võimalik meil kõigil lugeda julgeolek, solidaarsus ja usaldus ja täielikult integreeritud Euroopa energiaturg, lisaks energiatõhusus, kliimameetmed, teadusuuringud, innovatsioon ja koostöö. Äh, küsimus on selles, mida rõhutada. meie vaatenurgast, kui me turgu keskse tegijana ei kaasa selleks, et investeeringute kindlus tagada, millele viitas ka Turmas, siis ei toimu midagi. turud ei lähtu ideoloogiast, vaid turud lähtuvad investeeringukindlusest, see tähendab, et peavad olema võrdsed tingimused kõigile tuleb toetustest äh, äh, loobuda, ükskõik, kas on fossiilsete kütustega tegemist või ka taastuvenergiale. sest küsimus on selles, et meie kui õigusloojad peame seda mõistma, viimasel viiel aastal on äh, toimunud tehnoloogiarevolutsioon taastuvenergias, tuule- ja päikeseenergia osas ja need on konkurentsivõimelised tava fossiilse tootmisega ehk siis see vajadus äh, toetada ja kunstlikult äh, toetada äh, ja mis moonutab turgu, tegelikult enam ei kehti ja sellele peaksime keskenduma. kui me suudame tagada võrdsed tingimused, siis investeeringud kindlasti tekivad ja laial määral kindlasti lähevad need taastuvenergiasse, sellepärast et seal on marginaal lihtsalt niivõrd palju parem, kui pikemas perspektiivis vaadata kõik äh, suured äh, tavaenergia firmad, kes varem lähtusid ainult äh, fossiilsetest kütustest, on mõistnud, et siin on potentsiaalne kasum. ma ei astu Energialiidu samba vastu, mis käsitleb kliima aspekte. ma mit, ei taha midagi selle kohta öelda. loomulikult on tegemist valdkonnaga, kus me tegutseme, aga kui me turgu, äh, turuaspektiivi, äh, turuperspektiivi arvesse ei võta, siis ei saavuta me kumbagi. ehk siis kõikide meie eesmärkide puhul on erinevaid aspekte, mida me arutame, mis äh, võib-olla ei ole nii olulised, aga kui turg ei ole meie arutelude keskmes, siis ei saavuta see me mingisuguseidki eesmärke. aitäh ja palun Äh, vaadake, hoidke silma peal kõne ajal. järgmisena härra Eikaut, kes on taastuvenergia paketi raportöör. jah, aitäh, taastuvenergia direktiiv ENVI perspektiivist, kõigepealt selles osas sooviksin tänada raportööre äh, Turmest ja Rivasid sest kui me hakkame rääkima taastuvenergia direktiivist, siis väga oluline on see, kui palju neid kasutatakse ja kuidas selleni jõuda. ja selle, seda tahaksime rõhutada, sest kõik räägivad investeeringute kindlusest ja turukesksusest, aga lihtsalt see eeldus, et nii see läheb, neil on vaja kindlust, neil on vaja teada, kuhu ja mis suunas Euroopa liigub. praegusel hetkel on erisused liikmesriikide vahel nii suured me teame, et energiaturg on juba piiriülene, seega on veelgi olulisem, et me suudame tagada investoritele kindluse selles osas, mis suunas Euroopa liigub, sest see on see, mida investorid ootavad, ei ole puudus investeeringutest, vaid puudus on selgusest ja kindlusest, kuhu Euroopa oma energiasüsteemiga liigub. üks edukamaid poliitikaid, mis meil oli, oli taastuvenergia direktiiv kuni kaks tuhat kakskümmend aastani, mitte ainult eesmärkide osas, vaid ka selles osas, et seal olid liikmesriikidele suunised, mis tasemeni jõuda. kui see täita ja see üleminek ellu viia, siis on see, mida on vaja eh, pikendada ka pärast kaks tuhat kakskümmend aastat ja kui vaadata taset, siis on tõesti hullumeelne, et mis puudutab konkurentsivõimet, silmas pidades muutusi mis puudutab majanduskasvu selleks et, et kahekümne protsendini jõuda kaks tuhat kakskümmend, kaks tuhat viiskümmend aastaks, see puudutab see teatud majanduskasvu aga, aga ühte, kahte protsenti, aga nüüd komisjon näeb ette ühte protsenti ja see on tõesti rumalus ja seda on vaja muuta ja mul on hea meel, et raportöörid seda on arvesse võtnud ja koos heade kolleegidega sotsiaaldemokraatidest pingutame ka meie selle saavutamise nimel, aitäh! aitäh, järgmisena härra Roil. mina tahaksin keskenduda kahele aspektile. kõigepealt paluksin, et sekretäriaat järgmistel päevadel täpsustaks kas see, et juhtimine nii palju valdkondi käsitleb, mis on seotud nii paljude määruste ja direktiividega, on me räägime konkreetsetest teemadest, mida puudutavad ka teised direktiivid ja määrused, kas äh, see on lubatav, kas komisjoni ettepanekut võib muuta sellisel viisil, et see juhtimine, mis on siin kõige olulisem, äh, saab kõikehõlmavaks poliitiliseks äh, programmiks, mis omakorda toob kaasa erinevaid poliitilisi programme, kas see on vastuvõetav ja juhul kui, siis on sellega seotud mitmeid küsimusi, mida on vaja arvesse võtta, sest see puudutab äh, teisi projekte. teiseks tahaksin teada, kas samuti on äh, lubatav või vastuvõetav see, et räägitakse liikmesriikide energiasegu paindlikkusest, mille mõned kolleegid on viidanud. kas on võimalik kasutada õigusloomet, et seda kuidagi mõjutada? mina ei mõista, miks juhtimisele on antud niivõrd suur roll. minu arvates peaksime me komisjoni ettepanekust lähtuvalt tegutsema, loomulikult võime seda muuta, aga mitte nii kardinaalselt, aitäh. Uh, suur tänu, järgmine kõneleja on proua Brandt. proua Brandt väga huvitav on kuulda seda arutelu, ma proovin rääkida nii lühidalt kui võimalik, sest mul on ainult kaks minutit. ja ma proovin keskenduda paarile poliitilisele küsimusele. esiteks, nagu juba öeldi, siis puhta energia paketil on mitmeid eesmärke. aga meie fraktsioon peab väga selgelt aru saama, et kõige ülene eesmärk on COP kahekümne ühe täitmine. see on väga uus, on tulnud välja uus info selle kohta, et kuumalained muutuvad väga ohtlikuks mitte ainult ülejäänud maailma osades, vaid ka Euroopas. ning seetõttu ongi COP kahekümne ühe rakendamine eh, puhta energiapaketi raames väga oluline teiseks, tegemist on ikkagi paketiga mis tähendab seda, et on vaja holistilist lähenemist ja me ei tohi hakata hääletama nõnda, et me satume endaga vastuollu. sellepärast ongi see juhtimise osa väga oluline, sest see aitab kõiki neid eesmärke koordineerida. mis tähendabki seda, et me ei tohi seda unustada, me ei tohi keskenduda ühele või teisele aspektile, aga just juhtimine on siin eh, selline katusdokument seega ma arvan, et mm, raportöörid on teinud väga head algust, arvan, et nagu öeldi, väga oluline on mõelda ka pikaajalisemalt, mitte ainult kahe tuhande kolmekümnenda aastani, vaid ka viiekümnenda aastani, äh, strateegiline, holistiline lähenemine, jah, ja viimaseks, mulle väga meeldib siin, tegemist on uue lähenemisega, aga ma arvan, see on väga vajalik, leida tasakaal selle vahel, et mida otsustatakse Brüsselis ja seda, kuidas seda rakendatakse liikmesriikides, aga oluline on, nagu öeldud, koostöö linnadega, piirkondadega, sest just seal rakendatakse kliimapoliitikat, aitäh! aitäh, härra Liisa! aitäh, ütleb härra Liise mul on väga hea meel osaleda sellel ITRE ja ENVI komisjonide mm, ühisistungil, ma olen mõlemasse kuulnud aastate jooksul, aga praegu olen ainult ENVI liige. arukas on muidugi teha koostööd ja me peaksime seda sagedamini tegema. ENVI komisjoni seisukohast on Pariisi eesmärkide täitmine just eriti tähtis. arvan, et peame leidma selgema viisi nende eesmärkide äh, täitmiseks. küll aga tahaksin teid hoiatada, et me ei tohiks muutuda ülemääraselt ambitsioonikaks. Pariisi leppes viidetakse ühe koma viiele kraadile ja isegi kaks kraadi oleks minu meelest hea saavutus, sellele võiks proovida keskenduda. peaks ka proovima äh, G7 eesmärke täita Toomasel on õigus, kui ta ütleb, et me peame tegema eh, elektri tootmise mõttes rohkematki, aga samaaegselt ähm, Rahvapartei toetab ja mina toetan ähm, lähenemist, mis keskendub taastuvenergiaallikatele. aga praegu on meil üsna raske hakata ütlema seda, missugune tehnoloogia on olemas aastal kaks tuhat viiskümmend. teised küsimus on selles, et mis tehnoloogia on olemas, on ju alternatiive, on riike, kus näiteks tuumaenergia on variandiks, mina seda ei toeta. aga kui rääkida eesmärkideks aastaks kaks tuhat kolmkümmend, siis siin on meil vaja selgeid definitsioone ja siis tuleb ka ähm, mõelda välja viisid, kuidas neid eesmärke täita. liikmesriikidele ette kirjutatavad eesmärgid ei ole olu-, ei ole väga head, peaks mõtlema mingitele alternatiividele ja need, kes soovivad olukorda paremaks muuta, siis neid ei tohi hakata karistama, kes seda teevad. taaskord ma arvan, et me peame jääma realistlikeks. Claude, ma ütleksin et, et nelikümmend viis protsenti, te ei saa ju seda tõsiselt mõelda. Euroopa Parlament võttis kahe tuhande neljateistkümnendal aastal Envi Itre ühisseisukoha, kus öeldi välja kolmkümmend protsenti, Rahvapartei mõtleb natuke väiksemalegi arvule aga, aga nelikümmend viis protsenti ei ole realistlik. Claude, äh, mõtleme ikkagi sellele, mida päriselt ka teha saab. aitäh, härra Liise! nüüd proua Del Castillo Over kõnelejal puudub mikrofon. Say that uh, in order not to, to be brief, I am not going to reproduce many ma ei hakka oma kolleegide seisukohti kordama, mida mu fraktsioonikaaslased juba ütlesid, aga ma tahaksin äh, rääkida nendest vahenditest. selleks, et see kõik toimuma hakkaks, on vaja teatud vahendeid, mis vastavad erinevate liikmesriikide vajadustele, sest Euroopa Liidu liikmesriigid on erinevad. selles mõttes on omavaheline seotus väga oluline mitmest vaatevinklist. sellel on võtmetähtsus selles mõttes, et ähm, see aitab tagada tarnekindlust siseturul, see aitab täita neid eesmärke, milles me lõpuks oleme kokku leppinud seoses kliimamuudatustega. ehk siis see on keskse tähtsusega ning me peame leidma mingid viisid, mis võimaldaksid võrke omavahel paremini ühendada reaalsus on ju selline, et nendel liikmesriikidel, kellel praegu selles vallas probleeme on, siis neil oleks ju võimatu täita eesmärke aastateks kaks tuhat kakskümmend või ka kolmkümmend. ehk siis tuleb leida mingid viisid ja see on tõesti väga oluline. mõtleme siin erinevatele riikidele, nende olukordadele, Balti riigid, Poola, Iirimaa näiteks aitäh, härra Sõnamatu nüüd. Grazie presidente, sono già state dette molte suur tänu, proua esimees. siin on juba kõlanud paljud seisukohad. mina tahaksin väljendada oma üldist toetust kolleegide Turmise Rivasi tehtud tööle. loomulikult ma olen suuresti nendega sarnasel seisukohal eriti selles mõttes, et kliimaeesmärgid peavad olema omavahel kooskõlas ja me peame ka mõtlema COP kahekümne ühe leppele ja ka kaugemale kui aasta kaks tuhat kolmkümmend. aga kui rääkida sellest, et kas peaks tegema nõnda, nagu rohelistest kolleegid ütlesid, et ähm, taastuvenergiaallikatele peaks rohkem rõhku panema, see tõepoolest kujutab endast teatud probleeme. see võib olla hea läbirääkimispositsioon alustuseks, aga kui me hakkame seda institutsioonide vahel läbi rääkima, mis juba praegu toimub, siis nende läbirääkimiste käigus on võimalik, et Euroopa Liit, vabandust, Euroopa Parlament suudab Ähm, rääkida siduvatest eesmärkidest. samas see võib peegelduda ka teisestes õigusaktides, näiteks kolleeg Blanco Lopez viitas ju ka sellele, et tõenäoliselt tuleb leida sellised ettepanekud, mida enamus suudab ikkagi toetada. ma olen vägagi nõus kolleegide Griffini ja Soliniga selle kohta, et on tarvis Euroopa Liidu algatust, mis keskendub töötajatele ja kohalikele omavalitsustele, selleks et mm, tagada uute töökohtade teke energeetika valdkonnas lisaks töökohtadele peaks see aitama kaitsta ka neid kogukondi, mida süsinikuheite vähendamine negatiivselt mõjutaks. ja kohe hakkan lõpetama, me peame tagama omavahel liikmesriikide plaanide ühilduvuse ja ka tuleb tagada, et komisjon viib läbi korrektse mõjuhinnangu. kõik asjakohased sidusrühmad peavad nägema neid pingutusi ja ka nende tulemusi ning kui rääkida sellest, et pingutusi tuleb jagada, siis siin me peame rohkem sellest reeglist kinni pidama. hallo, je to slyšet? Teď je to slyšet? No, here, there. No, the other one, the other one is... He doesn't want to go...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 arvan, et räägime sellistest küsimustest, mis ei puuduta tehnilist mõõdet, on tore, et on olemas poliitiline kokkulepe, et me saame rääkida Pariisi leppest ja nii edasi, aga poliitilised lahendused ilma tehnilisele poolele mõtlemata lähevad alati eesmärkidest mööda. ning see pakett keskendub just poliitikale kahjuks, mitte aga realismile ja sellele, mis tegelikult võimalik on toetused taastuvenergiaallikate kasutamiseks on midagi sellist, mis täielikult energiaturgu moonutavad. see tähendab seda, et enam turujõududel ei lastagi toimida. Saksamaa on väga hea näide sellest, kuidas üks moondunud turg ei saada enam mingeidki signaale. näiteks vajadus näiteks vajadust kõrgepingeliinidega riigi ida- ja lääneosa ühendada. nagu kolleegid juba ütlesid, siis metaani heitmed on palju ohtlikumad kui CO2 heitmed, aga millegipärast vaatame me sellest teemast lihtsalt mööda. päikeseenergia kohta võib öelda, et kui eesmärk on tõesti näidata üles vastutust energiat tarnete tagamisel, siis on vaja teha palju rohkemat. tuleb leida, missugused on need alternatiivid, kui Kesk-Euroopas suudetakse energiatõhusus saavutada kolmkümmend protsenti näiteks taastuvenergiaallikate puhul, Põhjamaades seitsekümmend protsenti, aga mida selle ülejäänuga teha? kui tekib puudujääk, siis mis, mis siis saab, kas tootmine jääb seisma või ühesõnaga, siin on teised aspektid ka ja praegusel juhul oleks see otsus, mille me vastu võtaks, rumal ja sisutühi. Saksmaa, sakslased on suutnud saavutada sellise olukorra, kus nad kasutavad riigisiseselt kivisütt tagavara energiaallikana. kui rääkida alternatiivsetest allikatest, siis need peavad olema ka seotud eh, ülejäänud võrgustikuga ja seda peab haldama komisjon. järgmine kõneleja, suur aitäh! Eh, tänan väga! ma tahaksin veel ühe mõtte lisada. me räägime palju eesmärkidest, aga elektrit ei ole ju võimalik nõnda talletada, nagu näiteks vett üks eesmärkidest on viieteistprotsendine omavahelise seotuse määr. kahe tuhande esimesel aastal pakuti välja kümme protsenti, ehk siis me ei ole väga edusamme teinud. nüüd sõltumata sellest, kas need eesmärgid on siduvad või mitte, kui me ei suuda neid saavutada, siis me ei liigu ka reaalse energialiidu poole. sest sellisel juhul ei saa ju ühest kohast energiat teise juurde liigutada aitäh, järgmisena komisjoni esindaja, madam Richards kõigepealt äh, Energia peadirektoraadist. kaheks või kolmeks minutiks. suur tänu, mul on väga hea meel täna siin kohal olla. tegemist on väga olulise osaga energiapaketist, mis eelmisel aastal välja pakuti. Äh, suur osa teist rõhutas Pariisi eesmärkidest kinnipidamise olulisust ja just sellepärast me suhtlemegi siin koos. meil on siin ka Kliima peadirektoraadist kolleeg kohal. aga see on ainult üks eesmärkidest, me tahame liikuda ka puhtama energia suunas, me tahame rohkem töökohti Euroopas, innovatsiooni, uusi tehnoloogiaid ja me tahame teha edusamme. just sellepärast on juhtimise pakett nii oluline, sest see seob kõiki neid teemasid ja aitab meil edasi minna. me kuulasime huviga kõiki teie seisukohti ja muidugi tervitame raportööride arvamust. komisjoni seisukohast on üks olulisematest eesmärkidest säilitada see ambitsioonikuse tase, mis komisjoni dokumendis olemas on, sest on vaja edasi pingutada. see seo-, see seostub ka mm, liikmesriikidele seatavate kohustuste sidususega ja ka selle probleemiga, et tegelikult ambitsioone ei ole täidetud, et on selline lõhe. loomulikult me jätkame teiega arutelusid selleks, et tugevdada neid sätteid, mis aitaksid Euroopa Liidul oma kahe tuhande kolmekümnenda aasta ja Energialiidu eesmärke täita, sealhulgas ka rahvusvahelisi kohustusi täita ehk siis eh, Energialiidu juhtimise määrus peaks aitama meil neid kollektiivseid eesmärke täita. ning nagu mõlemad kaasesimehed ütlesid, siis tegemist on olulise osaga üldisemast paketist, on ju kaheksa seadusandlikku akti, mis on mille, mille eesmärgid on siis eh, sektoripõhistes dokumentides määratletud ning on oluline, et oleks seosed kõikide nende osade vahel, selleks, et lõppastmes oleks meil tegemist holistilise lähenemisega. ehk siis, meile meeldiks, kui ka teised raportöörid puhta energia äh, paketi puhul suudaks kokku leppida küsimustes ning ma tahaksin rõhutada seda, et ähm, liikmesriikide trajektooridade kasutamine on väga oluline selleks, et liikmesriikide edusamme saaks hinnata ning ka selles vallas on parlamendi roll väga oluline. lisaks, nagu juba ütlesin, siis oluline on holistiline lähenemine ja ma kordan selle teema veel üle. Te ütlesite, et liikmesriikide plaanid peavad puudutama kõiki Energialiidu viit äh, aspekti, mõte sellest, et ähm, Euroopa Liit võiks kasutada mingeid projekte äh, taastuvenergia vallas, mis oleks eh, Energialiidu huvides, siis jah, investeeringute kindlusest muidugi rääkisime, me tahame, et erasektor ka investeeriks nendesse majandussektoritesse ja tegelikult me oleme näinud viimase paari aasta jooksul siin suuri muudatusi. me oleme veendunud, et juhtimise määrus aitab ähm, suurendada läbipaistvust investorite jaoks ning see suurendaks ka Euroopa Liidu konkurentsivõimet energiasektoris ja ka laiemalt lisaks tahtsin mainida artikli kolmteist võimalust mm, se-, selle kohta, et eesmärke on võimalik ka muuta, aga ainult ambitsioonikamas suunas ja see on üks olulisematest äh, elementidest. lisaks tahtsin rõhutada ka piirkondliku koostöö olulisust ja piirkondlik koostöö ei ole midagi sellist, mis sobiks kõigile ühtemoodi, ei, ähm, kõik sõltub konkreetsest piirkonnast ning peab toimuma selline kaasav protsess, millesse on kaasatud ka parlament ja teised sidusrühmad ning ähm, nagu siin juba öeldi, siis ähm, ega me ei oskakski selle olulisust paremini rõhutada. muidugi kõik sidusrühmad peavad otsustamises osalema selleks, et demokraatlik järelevalve oleks tagatud. ehk siis need elemendid on komisjoni ettepaneku keskmes, lisaks rääkisime me siin kütteostuvõimetusest, Ehm, nagu te ka teate, sidusrühmadega konsulteerimine on oluline, kodanike arvamuse kaasamine on oluline, töökohad, majanduskasv, me tahame, et liikmesriigid tuleksid välja ambitsioonikate plaanidega. niisiis ootame meie edasisi arutelusid ja samaaegselt tahame ka, et teemaga mindaks edasi nii kiiresti kui võimalik ja vabandan, et rääkisin pisut kaua suur tänu! nüüd äh, vaatame, kas härra, kliima peadirektoraat suudab kinni pidada, härra Bergmann? jah, suur tänu! meie seisukohast on oluline rõhutada energia ja kliima omavahelisi seoseid, mida me näeme ettepanekus, nõukogus, ka siin ja ka ühiskonnas. loomulikult äh, ka Pariisi eesmärkide rakendamine on meie eesmärgiks oluline on aru saada, et ähm, tegemist on ambitsioonika ettepanekuga ja see on esimene kord, kui on energia ja kliima vallas koos mingi ettepanek tehtud. mis tähendab seda, et tuleb kinni pidada nendest võtmeelementidest, mis ettepanekus on. kui mainida mõningaid küsimusi, mida siin puudutati, siis äh, esiteks pikaajalise strateegia teema, see, et see tuleb pärast plaane, no see kõlab loogiliselt, aga tegelikult peavad plaanid juba varem olemas olema, sest et on vaja hakata Pariisi eesmärke täitma, aga strateegiate väljakujundamine võtab kauem aega. strateegiad peavad olema kooskõlas teiste aspektidega ja pikas perspektiivis tuleb tagada, et pikaajalised strateegiad on teineteist täiendavad. loomulikult plaane tuleb iga viie aasta tagant uuendada, selleks et võtta arvesse ka pikaajalisi strateegiaid. raporti projektis me näeme mitmeid häid mõtteid, juba praegu on ette nähtud või pakutakse välja nullemissioonide mõte aastaks kaks tuhat viiskümmend, meie meelest on see natuke liiga varajane äh, ehkki tegelikult ähm, nii komisjonis kui ka mujal tehakse tööd selleks, et valmistada ette võimalikud mõjuhinnangud ja muu. selles kontekstis, äh, kui rääkida ühe ja poole kraadisest eesmärgist, siis jah, see on oluline eesmärk, aga oluline on näha, mil IPCC, mida nad arvavad oma kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta aruandes ja siis saab sellest tulenevalt teha otsuseid. nüüd metaanistrateegia, jah, loomulikult metaani emissioonid, metaani heitmed on oluline osa mm, kasvuhoonegaaside kogumist, ka ETS tegeleb selle teemaga, tuleb leida viise, äh, et metaani heitmete vähendamiseks, aga praegu see ei ole see koht ja see aeg, kus sellest rääkida. nüüd kui ETS-i kohta äh, võiks veel öelda, väideti, et ETS ei ole väga nähtav või väga hea, tegemist on ju tugeva majandusliku vahendiga, mille puhul pakutakse ka välja, et ähm, ei hakataks uuesti seda tegema, mis praegu olemas on, aga tegelikult ETS-i ja juhtimise vahel on tugevad seosed, sealhulgas poliitika äh, väljakujundamise sees ja nii palju siis kolme minuti jooksul, aitäh! no võib-olla te oleksite solidaarsust üles näidanud ja ka üle kõneaja läinud, aga hea küll ähm,. härra Tölms järgmisel korral kõneleb ainult proua Rivasi, ehk siis kas äh, ma mõtlesin, et ma räägin natuke pikemalt, aga tundub, et ähm, kolleegidel läks juba kõht tühjaks. ehk siis katsun ka mina lühidalt kõneleda. ma arvan, et ma ei ole nii meeldivat komplimenti kunagi varem kuulnud kelleltki eh, rahvaparteist juhtimise eesmärk ongi ju selles, et kuidas tuua Pariis nii-öelda maa peale kohale ja see on võimalik ainult siis, kui miljoneid ja miljoneid ähm, kodanikke värvata selle eesmärgi täitmiseks, nii et tänan selle komplimendi eest. nüüd räägiti sellest, et kliimamuutused on siin liiga kõrgele kohale seotud. aga kas te teate, kes oli see inimene, kes meile kõige suurema komplimendi tegi kliima vallas? see oli härra Putin. härra Putin või õigemini Venemaa avaldas kolm nädalat tagasi uue majandusjulgeoleku dokumendi, kus on terve lõik selle kohta, kus öeldakse, et kõige suurem oht Vene majandusele on energiatõhusus Euroopas ja rohelised tehnoloogiad. härra Putin äh, on lõpuks ometi aru saanud, et see, mida meie siin praegu teeme, on geopoliitika muutmine. ja kahju küll, aga tegelikult energiatõhususe ja ähm, taastuvenergiaallikate puhul minnakse veel kiiremini edasi. ehk siis see ei puuduta ainult energia tarnekindlust, aga ka geopoliitikat. väga huvitav on see, et nüüd tehnoloogiajuhid globaalsel tasandil, Euroopa, Hiina ja India, on alistamas neid, kes olid kunagi tugevad ja kellel on naftavarud, aga nüüd nad istuvad oma nahva, naftavarude otsas ja äh, Eh, see ei maksa enam sada dollarit barreli kohta, see ei ole isegi neljakümmet viit dollarit enam väärt, seda just põhjusel, et me tegime nii pagana hästi viimastel aastatel eh, oma tööd, et me suudame geopoliitikat enda huvide järgi vormida. nüüd kui rääkida turust, turukorraldusest, eh, siis kui Hispaania kolleegid siin räägivad sellest, et Prantsusmaa ja Hispaania vahel peaks olema mingi kaabel, siis ma ütlen teile seda, et sellist kaablit turud ise ei ehita. kui te tahate täielikku turumajandust, siis te peate oma Hispaania kolleegidele ütlema, et sellist kaablit ei ehitata ja kui härra Karins tahab, et ainult turg selle asja ära korraldaks, siis mul on teile selline küsimus. nafta ja gaas hakkavad olema väga odavad ja siis tekib küsimus, et mis te arvate, kuidas hakatakse rahastama Euroopa renoveerimist, kas seda teevad ainult turumajanduslikud jõud, no kuulge, seda peab ikkagi tõsiselt käsitlema, on tarvis kasutada avaliku sektori vahendeid, on ka vaja kasutada miljardite ja miljardite ulatuses erasektori vahendeid, seda tuleb teha organiseeritult, selleks et hooneid saaks Euroopas renoveerida ja hea ongi see, et on võimalik kasutada triljoneid eurosid pensionifondidest, ehm, sest nende haldajad on nõus kolme, nelja, viieprotsendise tasuvusega kindlasti nendes projektides osalema. viimaseks, tänan väga Energia peadirektoraati, arvan, et ehm, meie tõesti oleme siin juhtrollis ja ma pean vabandama kliima peadirektoraadi ees, aga kas te palun selles peadirektoraadis Ähm, mõtleksite, mõelge sellele, mida te kümne aasta jooksul olete teinud. minge ühel päeval väljasõidule ja mõelge kõige selle peale, mis te teinud olete. vaadake, ETS keskendub kliimapeadirektoraat, teie tulete ja ütlete, et võtame asja vabalt, ärme, ärgem olgem ambitsioonikad aastaks kaks tuhat viiskümmend, no kuulge, minge tehke oma kodutöö ära. ma võin teile öelda, et härra Kaniete on teist palju edumeelsem kui teie ja härra Talbeke, vot see on tänase päeva tõde. poliitikakujundajad on haaranud juhtrollid ja teie peaksite häbenema selle kohta, mida te täna hommikul ütlesite, te rääkisite nii negatiivselt nendest edusammudest, mida siin proovitakse teha, näiteks selleks, et kaks tuhat kolmkümmend, kaks tuhat viiskümmend saaks ühendada omavahel. vabandust, aga Antarktikas sajab vihma tänasel päeval, kujutage seda ette, sellist asja ei ole mitte kunagi varem juhtunud. mis tähendab seda, et me oleme väga lähedal pöördumatule punktile, sest et kui seal hakkab vihma sadama, siis sulab, sulab jää ära ja ma ei taha näha seda, et kliima peadirektoraadist tuleb mingi inimene ja ütleb, et me peame seda teemat vabalt võtma. uskuge mind, see on viimane kord. kõnelejad katkestatakse, Claude, palun ähm, proovi käituda meil on ikkagi olemas ähm, teatud käitumisjuhised, sa said päris kaua kõneleda, niisiis kahjuks pidin sind katkestama. aitäh sulle! sa tegid head tööd, palju õnne, Adina, palun! Yes uh,, thank you very much, that uh, concludes actually. aitäh! ja sellega ongi kõnelejate nimekiri ammendatud, juhul kui kliimapeadirektoraat ei soovi just vastata sellele rünnakule. aga kuna see ei olnud otse teie kohta öeldud, härra Bergmann, siis ei, te vist ei, ei taha mitte? kui härra Tormes minust niimoodi aru sai, siis ähm, väga kahju, ma vabandan. kliima peadirektoraat võtab seda teemat tõsisemalt kui äh, keegi teine meil on olemas ESR, ETS, ka erinevad paketid, kahe tuhande viiekümnenda aasta eesmärgil me teeme kõvasti tööd selleks, et meil oleks eh, uus sajandi keskpaiga strateegia, mis oleks ambitsioonikam kui kunagi varem. aga see kõik muidugi ei tähenda, et me peaksime oma tööd aeglustama, vastupidi, tuleb teha rohkem tööd kiiremini ning nagu on öelnud volinik Kaniete, siis ehm, Trumpi tegevus on teinud meid ainult otsustuskindlamaks ja pannud meid ainult kiiremini liigutama. ning me kõik kindlasti teeme selles vallas tööd. suur tänu! kuna ma olen ITRE komisjoni esimees ikkagi ametlikult, siis ütleksin komisjoni eh, liikmetele, et kõik ITRE komisjoni liikmed ei mõtle samamoodi nagu härra Tõrmes ehk siis ähm, võib-olla peaksime natuke tagasihoidlikumalt ähm, oma väljendustes ähm, tegutsema. aga ma tahaksin ITRE kolleegidele öelda, et ma loodan, et te ei ole veel väsinud, sellepärast et kell kolm jätkame me oma järgmise koosolekuga ning kohtume kõigi asjakohaste volinikega eh, teadusuuringute, siseturu ja teiste küsimuste vallas. ehk siis meil tuleb kolm väga olulist koosolekut volinikega, see toimub kell kolm, olete kõik sinna oodatud ja tänan teid väga, proua Envi komisjoni esimees ja te võite koosoleku kokku võtta jah, ütleksin lihtsalt, et muudatusettepanekute tähtaeg on kahekümne seitsmes juuni, keskpäev, järgmine koos, äh, järgmine ühisistung toimub üheteistkümnendal septembril Strasbourgis kell seitse õhtul. suur tänu teile selle kõige eest, esimees Pluusek, head kolleegid, järgmise korrani!